arutelu lõppenud, hääletus toimub pärast arutelude lõppu ning nüüd järgmine päevakorrapunkt, mis puudutab viimasel ajal täheldatud äh, seksuaalvähemuste kriminaliseerimise ilminguid. ma annan sõna nüüd äh, äh, autoritele, Romeva ja Rueda üks minut kõik inimesed sünnivad vaba ja võrdsena väärikuse ja õiguste vaadal. kõikidel riikidel on kohustus ära hoida vägivalda ning äh, diskrimineerimist, seda ka seksuaalvähemuste puhul. sellepärast ongi nii oluline äh, öelda, et seitsmekümne kuues riigis äh, leiavad, et samast soost inimestevahelised seksuaalsuhted on kuriteod Eh, vabatahtlikud seksuaalsuhted täiskasvanute vahel on eh, eluaegse vanglakaristuse saanud juba Ugandas või isegi eh, ja isegi surmanuhtlusega võidakse seda karistada, seda ka Nigeerias sellega seoses oma resolutsioonis mõistame rangelt hukka eh, diskrimineerimise seksuaalvähemuste suhte ning meenutaksime, et seksuaalne orientatsioon on osa inim-, inimese individuaalsetest õigustest ning ehm, see ei puuduta riiklik eh, seadus ega põhiseadus. me kutsume üles seitsekümmend kuut riigi, et eh, enam ei äh, kriminaliseeritakse samasooliste inimeste vahelised seksuaalsuhted ja kutsub elus Uganda peaministrit, et ähm, võetaks tagasi äh, seksuaalvähemuste kriminaliseerimise seaduse, sama kehtib ka Nigeeria puhul, kutsume üles ka nõukogu ja komisjoni, et mainitakse mittediskrimineerimist seksuaalorientatsiooni äh, alusel äh, äh, nagu seda äh, parlament on juba korduvalt palunud. Vielen Dank, Herr Kollege Romeva Irueda suur tänu, härra Romeo Rueda, järgmisena saab sõna Charles Tannock. härra president, väga kurb on see, et samas kui Euroopa Liidus seksuaalvähemuste õigused paranevad, enamus maailmas tundub eh, pigem, ehm, eh, et olukord halveneb on väga eh, kummaline, et Indias ja, ja Aafrikas on sarnanevad sarnanevad eh, koloniaalajastu seadustega, mille võtsid vastu Euroopa eh, riigid eh, sada aastat tagasi. tuleb aru saada, milline on inimeste seksuaalse seadu-, valits-, valitsused võivad sa-, teha seaduseid, nagu neil see vajalik on, kui neil ei ole õigust süütuid inimesi taga kiusata, kes soo-, kes soovivad lihtsalt alternatiivselt oma elu elada. me peame toetama seksuaalvähemusi, peame töötama koos käsikäes äh, oma äh, partneritega üle terve maailma, eriti seoses Uganda ja äh, Nigeeria puhul kutsume üles neid riike, et need ebameeldivad agressiivsed seadused ära muudetakse, aitäh! suur tänu, härra Tšernok, järgmisena saab sõna härra Šoki. proua Šoki, poolteist minutit, president, volinik, kolleegid enamus riikides on seksuaalvähemuste olukord niigi keeruline, kuid samas on võetud vastu lisaks sellele ka väga palju seadusi, mis eh, piiravad nende inimõigusi. ning see on eriti häiriv, et meie parlamendis on endiselt eh, raske saada piisavalt kolleegides toetust, mis mõista, mille abil mõista hukka seksuaalvähemuste diskrimineerimine, see on Euroopa jaoks tõeline häbi see, et e, e, aina suurem osa kolleege ei soovi mõista hukka Venemaad e, ja ei avalda protesti olümpiamängude korraldamise vastu Venemaal, on väga häiriv. eriti võttes arvesse, kui palju meie kodanikud on selle vastu muret üles näidanud. meie valitsus Hollandis näitab oma tegelikku suhtumist, saates kõrgetasemelise delegatsiooni Venemaale, öelgem selgelt, eh, president Putin, homoseksuaalsus ei ole valik, sellest rääkimine ei ole propaganda, teie peaksite seda paremini kui hästi teadma. olümpiakomitee juba praegu kahetseb selle, seda, et Venemaa olümpiamängude kor-, korraldamise kohaks valiti, minul on ka sellest väga kahju. mina leian, et meie praegune koda ning meie kõik siin kojas peame tegema kõik selleks, et me üritame kaalukaussi ka, kaalutada seksuaalvähemuste eh, heaks, see on meie ühine vastutus, sest seksuaalvähemused, õigused on inimõigused ja me peame neid kaitsma, aitäh. suur tänu, proua Šake, järgmisena saab sõna eh, De Kaiser. suur tänu härra president, seitsekümmend kaheksa maad maailmas ei tunnista seksuaalvähemuste õigusi seitse neist äh, on, karistavad seksuaalvähemusi äh, äh, surmanuhtlusega ning seda ka näiteks Burkina Fasos, Tšaadis, Aafrika Kesk, Kesk-Aafrika Vabariigis, Kongos, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Guinea-Bissaus, Côte d'Ivoire'is, Madagaskaril, Malis, Rwandas ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Need äh, nendes riikides on tea-, üritatud teadvustada elanikkonnale seksuaalvähemuste olukorrast ja õigusest. meil on Uganda, Nigeeria ning ka Venemaa murelapseks, mis keelab seksuaal, homoseksuaalse propaganda. Nigeeria ja Uganda kavatsevad vastu võtta seadused, mis on üleskutse eh, vihkamisele ja homoseksuaalsust tagasikiusamisele. seega kutsume üles Euroopa valitsusi, et, et kutsutakse Ugandat üles ehm, ehm, ehm, üles nende riikide valitsusi homoseksuaalsete inimeste õiguse kaitsmiseks eh, seksuaalsed, homoseksuaalsed eh, inimesed vajavad kaitset nii parem kui vasempoolsete poolt suur tänu teile! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Sousa. suur tänu, president. India on ka nüüd seadusandlust muutnud ja homoseksuaalsuse kriminaliseerinud. Ugandas on vastav seadus vastu võetud ja Nigeeria järgib sama stsenaariumi nemadki pöörduvad seksuaalvähemuste vastu. Venemaal on vastu võtud seadus äh, seksuaalvähemustega seotud propaganda suhtes. ja Venemaal kiusatakse neid endiselt taga. Hispaaniaski pöördub tuul nende vastu kui võtta arvesse neid kõige värskemaid meetmeid, mida valitsus on välja pakkunud ja Portugali parempoolsed parlamendis peavad jälle kampaaniat, et ka nende inimeste jaoks elu raskemaks muuta. Nende oma, ainus, mis on nendes riikides aktsepteeritav, on heteroseksuaalsus nende jutu järgi. paljudes riikides on ette nähtud pikad vanglakaristused homoseksuaalsete suhete eest ning inimeste elu muudetakse lausa võimatuks nende seadustega ja seda toimub nii paljudes riikides. selline hoiak tuleb tagasi lükata, see on keskaegne. me oleme kõik võrdsed, me oleme kõik võrdsena sündinud. ja see, et keegi võiks sekkuda perekonna siseasjadega, asjadesse, olgu siis seksuaalvähemustest koosnevates perekondades, see on vastuvõetamatu. me peame seda foobiat, äh, seksuaalvähemuste foobiat tagasi lükkama. meil kõigil on õig-, võrdsed õigused, muud ei olegi. suur tänu, härra Sousa, nüüd saab härra Preda sõna. suur tänu rahvapartei on igasuguse diskrimineerimise vastu, olgu siis etniliste, seksuaalse sättumuse või muu alusel. me oleme veendunud, et inimõigused on kõikehõlmavad üldised õigused, samas aga ma ei ole kirjutanud alla ühisresolutsioonile sellepärast, et me leidsime, et see on pigem äh, su-, lähtub praegu valimistest ega ole pigem eh, tegemist ka sellise kiireloomulise küsimusega, nagu nende ülejäänud teemade puhul. sellelegi vaatamata meie kolleeg, kol-, nagu kolleegid teistestki fraktsioonidest, teeb meilegi muret see, mis juhtub Ugandas, äh, Nigeerias, Indias või Venemaal. me palume, et Uganda president kaotak-, tühistaks vastava mm, kriminaalkoodeksi säte, mis samasooliste vahelise seksuaalse läbikäimise kuriteoks teeb. ja sama kehtib ka Nigeeria ka karistusseadustiku vastavate säteste koh-, sätete kohta, kus on juttu äh, samasooliste vahelisest läbikäimisest äh,. me hindame ka seda, et India valitsus on palunud ülemkohtul ümber vaadata öö, suhtumise sellesse kriminaalkoodeksi vastavasse sättesse, millega on seksuaalne läbikäimine samasooliste vahel keelatud. ja Venemaast, no Venemaast ma ei räägigi. suur tänu, härra Preda. Nemad olid siis resolutsioonide autorid ja nüüd fraktsioonid ja esimesena härra Kelly, üks minut thankfully within europe uh, we do not discriminate. Euroopas meie ei diskrimineeri seksuaalse sättumuse järgi inimesi ja ma arvan, et hoiakud muutuvad ka paremaks üha enam. inimesi hinnatakse nende väärtushinnangute järgi, mitte aga seksuaalse sättumuse järgi. me peame neid väärtusi kõikjal edendama, kuid tegelikult on näha, et olukord läheb halvemaks, eriti nagu siin on märgitud Ugandas ja Nigeerias kus eh, seksuaalvähemusi kriminaliseeritakse, me peame kasutama igasugust mõju, mis meil on, et need seadused tagasi võetaks ja meil ju on mingisugust võimu, arvestades seda, et me abistame neid erinevaid riike ja selle kaudu me saaksimegi seda tagada. pluss on meil Venemaa, supervõim, moodne supervõim, aga Nendel on nüüd seal väga kitsarillaneline suhtumine seksuaalsusesse ja seda demonstreerib hästi härra Putin ja see, mida nad seal Venemaal nüüd ähm, talve, taliolümpiamängudel tegema hakkavad, see on päris hirmus. nii et tuleb ja peab olema kindel, et igast ühiskonnaklassist peaks ikkagi olümpiamängudele saama minna, suur tänu. suur tänu, härra Kelly ja nüüd proua Koomes, üks minut. Äh, seksuaalvähemuste kriminaliseerimine Nigeerias, Ugandas, Venemaal ja samasugustes muudes riikides kujutab endast tohutut ohtu äh, inimõigustele, inimõiguste elule, äh, õigust isikuvabadustele. ning diskrimineeritakse nii seksuaalvähemuse endid kui nende toetajaid kõikides nendes riikides ja paljudes teistes riikides veel. ja see loomulikult õõnestab meie jõupingutusi, mis on suunatud HIV-ga võitlemisel. me peame hukka mõistma need õiguslikud meetmed, mida on paljudes riikides seksuaalvähemuste vastu võetud. seadused tuleb vastu võtta, tuleb tagasi võtta, mis diskrimineerivad neid inimesi ja Cotonou partnerriigid, mõned neist on ka selliseid seadusi vastu võtnud ja seda me peame just vaatama oma suhetes nende riikidega ja kutsuma neid üles põhiõigusi ja inimõigusi austama. ja kõik, kui Cotonou äh, kokkulepe tuleb äh, läbivaatamisele, siis tuleb kõike seda arvesse võtta, suur tänu. suur tänu, härra Gomes, nüüd üks minut, härra Benjon. suur tänu ma tervitan seda resolutsiooni, arvestades seda, missugune murettekitav trend on äh, maailmas seksuaalvähemuste kriminaliseerimisega seoses. täiesti õudne, et veel seitsmes riigis on surmanuhtlus äh, vabatahtlikus samasooliste vahelise läbikäimise eest. seitsekümmend kaheksa riiki leiavad, et tegemist on kuriteoga sel puhul härra Cashman kirjutas midagi äh, täna hommikul selle kohta äh,, rääkides Cotonou lepingust. pidage meeles, et see partnerlus on suunatud ju sellele, et äh, kaotada vaesus Aafrikas. ma ei usu, et siin on lahendus selles, et lepingust nüüd loobuda. samas aga Euroopa Komisjon peab tegema palju enamat, mitte ainult surve av, survet avaldades läbi diplomaatiliste või, või kaubanduskanalite, vaid peaks kasutama selliseid kokkuleppeid, nagu see Cotonou leping, katsuda seda survet küll avaldada, aga samas peaks aitama ka arenguabiprojektide kaudu seda teha, näiteks Birminghamis, äh, meie Birminghamis seksuaalvähemused ähm, äh, töötavad projekti kallal, mis on seotud haridusele selles valdkonnas. Äh, ja samasuguseid projekte saaks kasutada ka ju arengumaades. suur tänu, härra kolleeg Benjan. nüüd poolteist minutit, proua Kornelissen yes.. suur tänu kõik silmad on pööratud praegu Venemaale olümpiamängudele ja see on ka õige, aga samas on olukord ka teistes riikides halvemaks, halvemusele pöörumas. Ugandas võeti kuu tagasi, kuu aega tagasi vastu Äh, seksuaalvähemusi kriminaliseeriv seadus ja ma kohtusin kuu aega tagasi nende inimestega äh, Ugandas ja nad palusid väga, et me abistaksime neid. Nigeerias võttis senat vastu seaduse, äh, mis kriminaliseerib kõik seksuaalvähemuste suhted ja tegevused, me saaksime seda peatada. ja Indias, kus ülemkogu, kohus on otsustanud, et seksuaalvähemuste vahelised suhted on kuritegu jälle, ma arvan, et see, mida me oleme näinud toimumas Indias viimase kümne aasta jooksul, Äh, näitab seda, et ühelt poolt küll austatakse rohkem inimõigusi, aga see automaatselt ikkagi ei toimi. Euroopa Liidul on endiselt ka ise palju ära teha selleks, et tagada seksuaalvähemuste õigusi, aga meie oleme vähemasti oma lepingutesse pannud kirja kõikide võrdsuse, aga samas meil on kohustus öö, äh, neid, kes öö, äh, diskrimineeritakse, mm, neid abistada ja ega meie ei meie põhiline asi on ikkagi väärtus, väärtused, mitte ühine turg ja ka nende riikidega suhetes nagu Uganda või India või Nigeeria ja ka Venemaa peame neid suhteid ja väärtusi silmas pidama. kutsun kõiki Euroopa Liidu institutsioone üles tegema kõike, mida nad vähegi saavad, et seksuaalvähemuste äh, tegevuse ei kriminaliseeritaks enam maailmas. suur tänu! suur tänu, proua Kornelissen! nüüd saab üheks minutiks sõna härra Klais. Äh, suur tänu, president. mina olen kahe lapse isa ja traditsioonilise perekonna eestseisja, siis mulle tekitab vahest muret see, kuivõrd kiireloomulisena loeta, kiireloomuliseks loetakse sellist seksuaalvähemuste tegevust ja kui sellele vastu hakatakse, et siis on tegemist homofoobiaga kohe, minu meelest on see lausa skandaalne. kahe tuhande neljateistkümne, neljateistkümnendal aastal, et kriminaliseeritaks kedagi, kes äh, kriminaliseeritakse kedagi seksuaalse sättumuse pärast ja niisuguseid riike on seitsekümmend kaheksa, peamiselt islamiriigid on need ning äh, me ei saa seda fakti, seda ebamugavat fakti ignoreerida. ja me ei saa isegi äh, rääkida siin kultuursest relativismist või kultuurilisest relati-, relativismist. ja siin ei ole mõtet ka krokodillipisaraid äh, valada, vaid katsuda ikkagi probleemiga lahend-, probleemi lahendada. tänan, härra Klaas. nüüd proua Keringert Odenberg saab minutiks sõna. suur tänu härra president. seitsmekümne kaheksas maailma riigis on vabatahtlikult samasooliste vahelised, vaheline läbikäimine kuritegu, seitsmes riigis lausa karistatav eh, surmanuhtlusega, mujal pikkade ka vanglakaristustega ja sagedasti öö, eh, viiakse, pannakse toime nende vastu vägivallaakte ja need seadused, mida Ugandas, Indias ja Nigeerias hiljuti vastu võtsid, näitavad seda samuti inimõigused on võõrandamatud, sellepärast tuleb neid kaitsta ja tagada, vaatamata kellegi seksuaalses sät-, seksuaalsele sättumusele. me oleme võidelnud inimõiguste nimel ja me peame tegema kõik selleks, et ei diskrimineeritaks kedagi seksuaalse sättumuse tõttu. Euroopa välisteenistus, komisjon ja liikmesriigid peavad võtma arvesse neid õigusi ka oma suhetes nende riikidega, kellel niisugused probleemid on ja nende lepingutega, mis nendes lepingutes, mis nende riikidega sõlmitakse. suur tänu. nüüd härra Cashman, üks minut. tänan seksuaalvähemuste üha krimi-, suurem kriminaliseerimine tuleb hukka mõista. neljakümne kaheksa kuu, tunni jooksul on Nigeerias kuni kaksteist inimest oma kodudes arreteeritud selle eest, et nad on geid. Need on harilikud inimeste pojad ja tütred, nad on veetud vangi lihtsalt sellepärast, et nad on geid. härra Benjon, eelmisel juulikuus me kü-, rääkisime siin Kotonu eh, eh, kokkuleppest ja sellega seonduvast, aga kahjuks need uued seadused, mis on vastu võetud neis riikides, näitavad seda, et meil ei ole mitte mingisugust dialoogi selle Cotonou lepingu raames, mis puudutab seksuaalvähemusi. üheksakümne kuuendat artiklit tuleb siin arvesse võtta, ülim aeg on seda teha. ei ole mingisuguseid muid valikuid, me peame näitama et me võtame neid süstemaatilisi ja tõsiseid inimõiguste rikkumise tõsiselt ja sellepärast peab komisjon algatama äh, lepingu läbivaatamise, mis vastab meie nõudmistele ja näitab meie suhtumist nende AKV riikidesse. ja lõpetuseks, ajalugu näitab meile, et kui me ohverdame inimeste, kõneleja katkestati ja nüüd tuleb meil vaba mikrofoni aeg ja härra Repo. arvoisa eh, puhemies. lugupeetud eh, president. inimelu on eh, püha ja puutumatu ning kõigil liikmesriikidel on kohustus kaitsta inimesi põhiõigusi, sealhulgas tema seksuaalset vabadust, seksuaalset identiteedi, identiteeti, tema vastu ei tohi rakendada mingit vägivalda ega vihkamist iga täiskasvanud inimene on vaba ise valima oma seksuaalpartneri, kui tal on selleks ka teise poole nõusolek, kuid siiski peetakse seda paljudes liikmesriikides, paljudes kolmandates riikides kuriteoks ja mõnikord isegi surmanuhtluse vääriliseks näiteks Ugandas ja Nigeerias on homoseksuaalsus surmaga karistatav ning ka Venemaal on karmistatud äh, karistusi näiteks homoseksuaalse propaganda eest. usulised liidrid ja mõned äh, populistid püüavad tihti rahvast hirmutada just äh, nimelt seksuaalvähemuste küsimusega. kuid samades ühiskondades on ka väga palju vägivalda seksuaalvähemuste vastu kallid sõbrad, me peame üksteist pidama inimesteks ja võrdseteks inimesteks. me peame toetama ja kaitsma iga inimese õigust inimväärikale elule ja oma identiteedile, olgu see milline tahes. aitäh teile, härra Repo. ja sellega me oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru ning nüüd anname sõna härra Siim Kallasele. Mr President lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. Euroopa Liit, Euroopa Komisjon tunneb muret, nii nagu Euroopa Parlamentki, lesbide, geide, biseksuaalide, transseksuaalide ja öö, soolise identiteediga inimeste, identiteedita inimeste probleemide vastu me leiame, et seksuaalset orientatsiooni ja teisi seksuaalsusega seotud küsimusi ei tohi kasutada ettekäändena rikkuda inimõigusi kedagi ei tohi äh, taga kiusata, kellegi vastu ei tohi kasutada vägivalda äh, seksuaalsel äh, ettekäändel, kuigi siiski seda paljudes kohtades tehakse. samasoolised suhted on paljudes kohtades keelustatud, näiteks Nigeerias hiljuti võeti vastu väga karm seadus just nimelt homoseksuaalide vastu, sellega on ette nähtud teatud juhtudel ka surmanuhtlus ja me oleme näinud kahetsusväärselt, et äh, informeeritud nõusolekuga homoseksuaalsed suhted on paljudes kohtades uuesti kriminaliseeritud. see on vastuolus rahvusvahelise inimõiguste äh, inimõiguste alase õigusega ja peale selle on ka teisi ähm, õigusakte, mis ei luba tegelikult piirata sõnavabadust, kuid äh, seda siiski tehakse samuti ei ole lubatud piirata kogunemisvabadust. Te teate, et kahekümne neljandal juunil kaks tuhat kolmteist andis nõukogu välja juhised selleks, et kaitsta ka seksuaalvähemuste inimõigusi. ning need äh, õigused on kõige tähtsamad inimõigused, need on olemas kõigil inimestel ja need juhivadki Euroopa Liidu välistalituse tööd ning seetõttu seetõttu on komisjoni asepresident ja kõrgetasemeline esindaja andnud välja ka vastavaid teatisi, näiteks siis, kui Venemaal äh, äh, karmistati homoseksuaalsete inimeste vastast seadust ning detsembris, kui Nigeerias võeti vastu uus äh, seadus ja kui see võeti vastu Ugandas ning ning eile siis tuli Nigeerias äh, Äh, Nigeerias äh, samuti seadusemuudatus me leiame, et meil tuleb pidada inimõiguste alaseid dialoogi mitmete kolmandate riikide, sealhulgas Venemaa ja Ugandaga ning me toetame kõikjal kodanikuühiskonda, kasutades selleks Euroopa Liidu äh, vastavaid instrumente. meil on vaja kaitsta ka seksuaalvähemuste õigusi ning augustis kaks tuhat kolmteist äh, sai alguse vastav õigusloomeline algatus, millega töötatakse edasi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, kestel. me teame, et äh, seksuaalvähemuste teema on delikaatne ja tihti võib puhkeda isegi tülisid, kuid see ei õigusta lihtsalt vaikimist. Euroopa Liit on kohustatud midagi ütlema ja meie seda ka teeme, me ei vaiki mis puudutab artiklit üheksakümmend kuus eh, Cotonou eh, lepingus, siis on eh, komisjoni seisukoht praegu selline, et tuleks kaaluda ikkagi kõiki võimalikke alternatiive, enne kui me oleme sunnitud tõesti minema artikkel üheksakümne kuueni, see on absoluutselt viimane võimalus, aitäh. suur tänu teile, härra volinik Kallas nüüd on meile esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut ja me läheme kohe hääletamise juurde. ja me jõuamegi hääletamiseni kõigepealt äh, Kambodža ja Laose olukord. seitse fraktsiooni on